arutelu käsitleb Eritread, eriti Abune Antoniase ja David Iisaki juhtumeid. ja kõigepealt saavad sõna resolutsioonide autorid, esimesena üheks minutiks saab sõna proua Valero. suur tänu ja tahtsin rääkida äh, Abun Antoniusest ja David Iisakust, äh, kes on Eritreas ilma kohtumõistmiseta trellide taga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Ameerika rünnakute tulemusel otsustas valitsus peatada igasuguse valitsusesuunalise kriitika, vaba ajakirjandus suleti ja üksteist ajakirjanikku pandi põhjenduseta äh, trellide taha. Äh, David Isak oli üks nendest. Äh, Eritreas rikutakse inimõigusi, hoolimata sellest, et rahvusvaheline üldsus on avaldanud Eritreale vastupidist survet David Isak tuleb vabastada, aga Rootsis on võideldud selle nimel kahe tuhande viiendal aastal äh, oli kuulda, et, et ta, teda hoitakse maa all äh, kettidega, ahelatega aheldatuna äh, ja niisketes oludes ja aga vähemalt usaldusväärsetest allikatest tulid te te teated, et ta on elus. Eritrea režiimi esindajad ütlesid, et härra Iisakul ei ole mitte kunagi õigust äh, kohtumõistmisele, sellepärast et, et tema ja kõik teised temaga koos vähistatud on äh, juba nende olemasolu on oht, tema perekond endiselt äh, kannatab ja seetõttu on see resolutsiooni ettepanek nii oluline. aitäh, järgmine autor on proua Soroja Post, poolteist minutit suur tänu, proua juhataja, meie äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis äh, peame äärmiselt tähtsaks äh, inimõiguste ning põhiõiguste austamist. ja seetõttu algatasime selle resolutsiooni ettepaneku vägivalda ajakirjanike ja äh, demokraatia ning inimõiguste eest võitlejate vastu tõuseb kogu maailmas. kuusteist aastat, kuusteist aastat on David Isaak ning teised ajakirjanikud äh, ning demokraatia eest võitlejad olnud Eritreas trellide taga. Davidist äh, on muutunud inimõiguste e-, eest võitlemise sümbol, pressivabaduse eest võitlemise sümbol, aga paljude jaoks on ta midagi enamat kui sümbol. Rootsis, tema kodumaal, kus on tema pere, tuntakse temast tõsiselt puudust, tuntakse tõsiselt puudust ka teistest ajakirjanikest, kes on äh, kaduma läinud. kuusteist aastat on nad olnud äh, trellide taga. meie sõnum äh, Eritrea valitsusele on, andke meile vähemalt neist uudiseid, meie sõnum komisjonile aga on, kuulake meid. see parlament siin on korduvalt öelnud, et mitte ükski arengukoostöö ei tohi jätkuda Eritrea valitsusega, kui nad ei pea inimõigustest kinni ning ei vabasta teisi äh,, David Isakut ja teisi. aga EDF on saanud äh, suurt abi Euroopa Liidult, kakssada miljonit eurot. meie resolutsiooni ettepanek äh, mõistab hukka selle tavapärase lähenemise, Eritrea valitsusele ei saa anda neid vahendeid, neid vahendeid tuleb kasutada selleks, et edendada demokraatiat ja inimõigusi ning äh, kodanikuühiskonda tugevdada, seda ei tuleks saata režiimile. me ei unusta David Iisakut, me ei unusta teisi ajakirjanikke. Te peate lõpetama, ütleb juhataja, meie aga ei jäta neid hätta, ütleb proua Post. järgmisena saab sõna proua Vikström, poolteist minutit, palun. suur tänu ja tegemist on Eritrea ja Rootsi ajakirjanikuga, kes pandi trellide taha rohkem kui viisteist aastat tagasi, tal ei ole olnud juurdepääsu advokaadile, tal ei ole olnud juurdepääsu kohtumõistmisele, tal ei ole mingeid sidemeid oma perekonnaga, ta on süümevang ning äh, tema nimi on David Isak. ta näitas üles tohutut julgust ajakirjanikuna ta ei hoolinud äh, omaenda elust, ta kaitses inimõigusi, rääkis äh, inimeste kohutavaid lugusid. ja pastakas oli tema relv, kui ta võitles äh, inimõiguste ja vabaduse eest. ja nüüd istub ta trellide taga inimsusevastased kuriteod, mille, mida Eritrea süsteem toime paneb, ei tohi enam jätkuda. on viimane aeg, et Rootsi valitsus ja Euroopa Komisjon kasutaksid neid vahendeid, mis on nende kasutuses ning avaldaksid survet Eritrea valitsusele, tuleb kehtestada äh, reisimiskeeld Eritrea süsteemi äh, osalistele ja tuleb äh, Äh, rakendada ära Eritrea taustaga inimesi, kes on äh, meie liikmesriikides ning kanda hoolt selle eest, et inimõigused lõpuks ometi saaksid jõusse Eritreas. me peame kaitsma inimõigusi ja demokraatiat, see on meie kõige tähtsam töö siin Euroopa Liidus äh, ja kogu maailmas. meie ühiselt saame ka kõige raskemad, kõige tugevamad müürid maha murtuda David Isak võitles demokraatia eest ja Saharovi selle aasta auhind on äh, justkui temale mõeldud. meie peame kandma hoolt selle eest, et meie aga oma häälega äh, asendame David Iisaku häält, mida ta ei saa kuuldavale tuua. aitäh. proua Wikström, proua Gomes soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu, jah? proua Gomes, kolmkümmend äh, sekundit proua Vikström, te ütlesite, et David Iisak äh, oli ainuke Euroopa meelsusvang. kas te teate, et see ei ole tõsi? Etioopias on Katsjutsiige Euroopa Liidu kodanik äh, samuti vangistatud, äh, ta rööviti ja siis pandi vangi. ma olen küll teiega solidaarne David Iisaki saatuse suhtes, aga ei saa öelda, et ta on ainukene. proua Vikström, saate vastata kolmkümmend sekundit. austatud kolleeg, ma arvan, et me siin selle üle ei peaks äh, kaklema. David Iisak on juba peaaegu kuusteist aastat olnud meelsusvang ja kui nüüd on veel keegi, siis see on veelgi hullem, nii et ühendagem jõud ja võidelgem nende mõlema eest ja kui on veelgi rohkem äh, meelsusvange, siis äh, see kõik näitab, et me ei ole piisavalt tõhusalt tegutsenud. suur tänu, järgmisena Charles Tannock, üks minut palun proua juhataja, arvestades äh, seda brutaalset režiimi, millega president Ahverk valitseb, Eritreas ja arvestades poliitilist olukorda, mis eksisteerib seal juba aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üks, äh, me nüüd keskendume kahele isikule, Abuna Antonios ja David Iisak. Abuna Antonios on äh, Eritrea õigeuskliku kiriku patriarh, David Iisak on ajakirjanik, keda pole nähtud juba aastast kaks tuhat viis, ta on vangis, ta raporteeris äh, valitsuse korruptsioonist, ähm, diktatuurist, see kõik jätkub, see režiim äh, sunnib äh, tuhandeid noori mehi põgenema brutaalse igapäeva ja sõjaväeteenistuse eest. Eritrea on äh, põgenike päritoluriikide seas üheksandal kohal maailmas ja seal on kokku üldse ainult kuus miljonit elanikku. ma kutsun parlamenti ja komisjoni alustama konsultatsioone kodunu lepingu artikli üheksakümmend kuus äh, kohaselt ja juba kaheksateist aastat äh, tagasi ma esitasin sama üleskutse ja ma kordan seda. tänan, järgmisena Marie-Christine Berger, palun üks minut tänan, proua president. David Isak on sümbol, ajakirjanik, kes arreteeriti septembris kaks tuhat üks kümnete teiste seas hetkel, mil hetk äh, vajus diktatuuri rüppe. Eritreas ei ole mingisugust vaba ajakirjandust enam sellest aastast. Abune Antonios, endine õigeusu kiriku patriarh on teine sümbol, ta arreteeriti aastal kaks tuhat seitse, sest ta keeldus kogukonnast väitma maast välja kolme tuhandet koguse liiget, koguduse liiget, kes olid valitsuse vastu. viimastel kuudel tundub, et olukord on läinud halvemaks. me peatame hetkeks, milline on probleem, palun? Translation to the Czech language for... Tšehhi keelde ei ole tõlget, ma ei tea, kas see toimib mm.. It... No? kas nüüd töötab? väga hea, proua Veržea, saate kakskümmend, kolmkümmend sekundit juurde kõneaega. Teil on kolmkümmend minutit vähemalt kolmkümmend, sest et äh, mind katkestati siis, kui näitas kolmkümmend. alustan lauset, ütleb kõneleja uuesti. palun siis äh, olge minuga leplikud viimastel kuudel tundub, et olukord on halvenenud, eri, ÜRO eriraportöör räägib süstemaatilistest üldistest rikkumistest, mida võib pidada inimsusevastasteks kuritegudeks. ja sellel hetkel Euroopa Liit soovib Eritreast teha öö, oma management programmi partner. nelikümmend kuus miljonit eurot pluss viis miljonit on suunatud ROK-i programmi suunas, mille eesmärgiks on koolitada politseid ja piirivalvet. meile öeldakse, et Eritrea valitsus ei saa nendest vahenditest otseselt kasu, ma olen skeptiline, on täiesti võimatu, et sellises riigis on midagi võimalik ette võtta ilma valitsuse nõusolekuta. milline on siis järgmine etapp? eritrealaste väljasaatmine oma päritoluriiki. me ei saa jätkuvalt toetuda, toetada režiimi, kes on kõige selle allikaks. suur tänu, järgmine sõna, Lars Adaktus on viimane küsimuse koostaja. Eritrea tänan, proua juhataja. Eritrea on üks julmemaid diktatuure maailmas. president Isaias Verk äh, viib äh, läbi oma rahva meeletut äh, tagakiusamist ja tema tegevus võrdub inimsusevastaste kuritegudega. seal on kümneid tuhandeid poliitilisi vange ja Ahverki on hävitanud äh, paljude inimeste elud. täna me juhime tähelepanu Abuna Antoniuse ja David Iisaki juhtumitele, nende julgusele. meil on vaja kolme meedet, abi Eritreale peab olema tugevalt tingimuslik ja tuleb lõpetada see diasporaa maksu, tulumaksu kogumine Euroopa Liidust ja vastutavad isikud tuleb äh, võtta vastutusele inimsuse vastaste kuritegude eest. meil on kohustus tagada eritrealastele parem tulevik. suur tänu ja nüüd äh, kaks kõnelejat fraktsioonide nimel, kõigepealt Toomas Setovski, kolmkümmend sekundit, palun. tänan, juhataja. ma tahaksin öelda, et olukord Eritreas on olnud dramaatiline juba pikka aega murettekitav on sealne poliitiline õhkkond, riik ei pea kinni rahvusvahelistest kohustustest, ei ole mingit sõltumatut õigusriiki, kohtusüsteemi ega valimisi. minule on see näide selle kohta, kuidas tegemist on maailma kõige jõledama terrorirežiimiga. me peame neile seadma karmimad sanktsioonid. tänan Te tõesti saavutasite selle, et pidasite kinni kolmekümnest sekundist kõnepiirist. järgmisena proua Jüte Kuteland, sotsiaaldemokraadi nimel üks minut, palun. Fru talman, den här klockan visar den stulna tiden ifrån David I-. tänan. see kell juba kuusteist aastat istub David Isak vanglas, peaaegu kuusteist aastat on tema saatus olnud väga ebakindel Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad Eritreale survet avaldama. me peame nõudma David Isaagi kohest vabastamist ja talle tuleb pakkuda ka juriidilist abi, samuti tuleb abi pakkuda tema perekonnale. me peame laskma nüüd sõnadele ka tegudel järgneda peale selle tuleb meil võidelda opositsiooni ajakirjanike eest ning tuleb lõpetada ka rahva allasurumine viis tuhat seitsesada kakskümmend kolm päeva, kolmkümmend seitse, äh, vabandust, äh, seitseteist tundi on varastatud tema elust ja sellest piisab aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde, meil on kaheksa sõnasoovijat ja ma annan teile kõikidele ka sõna üheks minutiks. kõigepealt Jerzy Pospišil üks minut, palun. aitäh, president. tahan toetada seda dokumenti, mille me täna vastu võtame. tahan rääkida siis äh, nendest ajakirjanikest, aga me peame ütlema, et tegelikult me ei räägi sellest kahest inimesest ainuüksi, tegemist on maailma ühe kõige õudsema režiimiga, mis on inimõigused jalge alla äh, tallanud äh, selle riigi kodanikke võib põhimõtteliselt pidada orjadeks äh, kel, keda röövitakse selleks, et nad võitleksid äh, armees äh, ning see resolutsioon, mille me täna vastu võtame, peaks äh, nägema ette ka selle, et lõpetame finantsabi andmise, sellepärast et see finantsabi läheb kohalikule äh, korrupeerunud valitsusele, mitte aga rahvani. tõesti väga tähtis on, et me ei räägiks siin mitte ainult kahest meelsusvangist, vaid üleüldiselt olukorrast sealses riigis. aitäh, järgmisena Anna Komes, palun üks minut Isaac é um dos milhares de prisioneiros. aitäh. meil on tuhandeid vange Euroopast, äh, kellega tuleb meil tegeleda. Euroopa kodanikud on sattunud äh, terrorismi ohvriteks, nad on kadunud, neid on äh, viidud sunnitööle me ei tea nende saatusest mitte midagi. Euroopa Liit peab oma partneritega tegema koostööd selleks, et parandada ka olukorda Eritrea elanikkonna jaoks. Need kakssada miljonit investeeringuteks, mis on äh, ette nähtud investeeringuteks ilma tingimusteta see on tegelikult pettus, sellepärast et äh, me ei tea, mis selle summaga juhtub see tähendab ka seda, et me tegelikult peaksime pigem toetama demokraatlikku pööret Eritreas. aitäh, järgmisena Notis Marias, palun üks minut. aitäh, president, olukord Eritreas on täiesti kontrolli alt väljunud just poliitilise tagakiusamise pärast, mida viib läbi valitsus, aga ka sellepärast, et sõjaväel on täiesti piiramatu võim. tegemist on sõjaväega kuhu kuulub üheksandik rahvast, samal ajal aga rahvas äh, põgeneb oma koduringist ja seega suurenevad ka migratsioonivood Euroopa suunal. me ei aruta seda küsimust mitte esimest korda ja väga tähtis on rääkida siin ka naistest ja lastest. Äh, rahvast kontrollitakse, ahistatakse ning äh, režiimi ohvrid, nagu näiteks Juan Antonios äh, ortodokse kiriku patriarh, äh, kes on nüüdseks juba kes on vanglasse heidetud sellepärast, et ta ei olnud nõus äh, oma kogukonnast rahvast välja viskama. samamoodi ka David Isaak, kes on ajakirjanik ja nüüd meelsusvang. aitäh, järgmisena Sean Kelly, palun üks minut. Eh, suur tänu. Eritrea on üks hullematest riikidest inimõiguste valdkonnas, on seda, on selline olnud juba aastaid. kõikvõimalikud kuritarvitused leiavad aset, eriti laste puhul, pole ime, et inimesed põgenevad sealt, nelisada mil-, tuhat inimest on riigist lahkunud. David Iisakist rääkides ta vangistati aastal kaks tuhat üks, kas ta on üldse elus, kas me teame seda? kuid vastutus lasub valitsusel selgitamaks seda tema perekonnaliikmetele ja üldsusele. ning samuti Abune Antonius, tema on vangistuses aastast kaks tuhat seitse teadmata paigas, ta ei saa ravi, seepärast ei tohiks me Eritreale mingisugust raha eraldada me anname Eritreale kakssada miljonit ja ma arvan, et sellele tuleks teha lõpp, seni kuni me pole saanud vastust nende küsimuste osas, tänan. aitäh, järgmisena kolleeg Frunzulitsa, palun üks minut. suur tänu, proua president, on väga kahju, volinik, et me ei näe mingisugust inimõiguste olukorra paranemist, staatuse paranemist Eritreas, tohutult palju eritrealisi vangistatakse, sealhulgas lapsi täiesti õigustamatutel põhjustel kohutavates tingimustes. David Isaki vangistus, sellest on saanud rahvusvaheline ajakirjanduse vabaduse sümbol. ta tuleks tingimusteta ja otsekoheselt vabastada koos teiste süümevangidega. lisaks, mis puudutab Abune Antoniuse juhtumit, tema peaks tagasi saama oma patriarhi koha diskrimineerimine religiooni pinnal tuleb hukka mõista ja volinik, nagu te teate, mina kui töörühma esimees telekomisjonis, ma olen vastu sellele, et me annaksime Eritreale raha seni, kuni me pole seda probleemi lahendanud, seni kui nad pole vabandanud need, vabastanud need vangid, äh, vaba, kuni nad on patriarh, patriarhi äh, vabastanud, sellise diktatuuri toetamine meie jaoks ei ole aktsepteeritav. suur tänu järgmisena Stanislav Boltšak, palun, üks minut. suur tänu, proua president. olen nõus kõigi eelkõnelejatega. ma ei hakka olukorda Eritreas enam kirjeldama, paljud on seda juba teinud. Eritrea on üks noorematest riikidest maailmas, aga tema ees on ka Äh, inimõiguste suurimad rikkumised tema arvel. meie resolutsiooni e-, ettepanek ehk siis äh, peatada abi, muuta see tingimuslikuks, on väga hea. me peaksime nõudma, et äh, me näeme mõõdetavat mõju, mis oleks meie finantsabil. me ei saa anda abi, kui keegi ei vaevu isegi meie küsimustele vastama täna räägime siin kahest konkreetsest juhtumist, kuid on teisi tuhandeid äh, nimetuid mehi ja naisi, kes kannatavad selle režiimi all, kelle ainus jõud on saata kümnendik rahvastikust äh, riigi sõjaväkke. see peaks lõppema. suur tänu, nüüd Jean-Paul Denano, palun üks minut. tänan, proua president. Eritrea rahvas elab juba liiga kaua põrguslikes oludes. pärast iseseisvuse saavutamist toimub äh, inim- ja poliitiline draama. David Iisak on rahvusvaheliseks sümboliks saanud ja paljud teised kodanikud, sealhulgas naised, kannatavad põhiõiguste rikkumiste ja vägivalla all. Pole muud terminit kui orjus, millega saab kirjeldada nende inimeste olukorda, kes on praegu vägivaldselt sõjaväkke värvatud, millest räägitakse justkui riiklikust teenistusest Eritreas. kahesaja miljoni eraldamisel on Euroopa Liidul ka kohustus tegutseda ja muuta abi tingimuslikuks, et peetaks kinni minimaalsetest inimõigustest. ma muuse, muuhulgas kutsun liikmesriike üles vastu võtma äh, varjupaigataotlejatest eritrealasi, kes oma riiki tagasipöördumisel satuksid tõelisesse põrgusse suur tänu ja viimasena saab sõna Brian Hayes, palun üks minut. asepresident, suur tänu võimaluse eest öelda paar sõna selle resolutsiooni kohta. inimõiguste rikkumiste teema Eritreas on tõsine teema, aga mitte tõsisem kui paljudes Aafrika riikides, mida me endiselt toetame ja ma arvan, et väga oluline antud hetkel, et me saadaksime taaskord selge sõnumi Eritrea valitsusele inimõiguste rikkumiste suhtes, kuid erinevalt kolleegidest mina siiski usun, et koostöö Eritreaga on tähtis, see on riik, mis vajab, peab mõistma, millised on tema rahvusvahelised kohustused ja meie kui Euroopa Liidu kodanikud nõuame seda, ma olen seal käinud ja ma olen vist ainus äh, parlamendiliige, kes täna siin kõneleb, kes üldse seal käinud on viimase kaheteist kuu jooksul. ja ma paluksin kolleegidel teha sama, sest ainult läbi suhtlemise suudame me poliitikat muuta Eritreas. ainult läbi käe sirutamise saame me muuta poliitikat ja ma tahan siin öelda, et oleks kirjas, et need vahendid, mis on läinud arengueirasse, on tõeliselt muutnud tavainimeste elu, tavali-, ähm, päikeseenergia, hoonete ehitamine, õht-, kohtusüsteem ma arvan, et me peame endiselt panustama Eritrea rahastamisse ja et meie lähenemine oleks üldse tasakaalustatum. suur tänu ja viimasena saab sõna volinik Kristo Stiljanides, palun. proua president, lugupeetud kolleegid. Pole kahtlust, et ma võin jagada teie frustratsiooni olukorra üle Eritreas ja kui mõtlen oma endisele ametile parlamendiliikmena, siis ma ütleksin, liig on liig. aga teistpidi, vaadates teiselt poolelt siia täiskogu saali poole, Euroopa Euroopa Liit on kindlasti mures inimõiguste rikkumis, jätkuva inimõiguste rikkumiste pärast Eritreos, eriti mis puudutab tema pühadust Abune Antoniust ja David Isaaki. inimõiguste ja põhivabaduste austamine on meie kõigi jaoks põhiväärtus Euroopa Liidus ja see on pea, see on oluline prioriteet meie sise- ja välispoliitikas, seepärast on see teemaks meie regulaarses poliitilises dialoogis Eritrea ametivõimudega. David Isaki juhtum on olnud suur mure tema meelevaldsest arreteerimisest saadik eh, septembris kaks tuhat üks. tema jätkuv kinnipidamine ilma igasuguste äh, muutusteta kohtulikus kohtlemises on, tundub olevat tõsine Eritrea rahvusvaheliste kohustuste rikkumine. sama kehtib muu kümne sõltumatu ajakirjaniku osas, nagu te sellest ka juba rääkisite. samuti oleme mures tema pühaduse Abune Antoniuse olukorra pärast, Eritrea õigeusu kiriku patriarhi pärast juba kümnendat aastat on ta koduarestis teadmata kohas, kuigi teda ei ole kunagi süüdi mõistetud üheski rikkumises. me tegeleme selle teemaga pidevalt kõige kõrgemal valitsuse tasandil, juhtimaks äh, tähelepanu sellele rahvusvahelistes foorumites, kaasa arvatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu alates aastast kaks tuhat üks. Euroopa Liit regulaarselt äh, teeb avaldusi kus kutsutakse üles otsekohesele ja tingimusteta poliitiliste vangide vabastamisele Eritreas. Euroopa Liit samuti regulaarselt nõuab Eritrea ametivõimudelt, et nad võtaksid kõik vajalikud sammud selleks, et täita oma rahvusvahelised kohustused, kaasa arvatud need, mis puudutavad usuvabadust või sõnavabadust või ühinemisvabadust. vastavalt ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsioonile, mis võeti vastu juunis käesoleval aastal. Euroopa Liit jätkab sammude astumist Eritrea suunal selleks, et parandada inimõiguste olukorda koha peal. Euroopa Liit toetab täielikku rakendamist selle soovituste osas, mille on, mis on äh, tehtud ÜRO äh, perioodilises ülevaates Euroopa Liit jätkab surve avaldamist selleks, et inimõiguste olukord Eritreas paraneks ja kutsub valitsust üles vabastama poliitilisi vange, kaasa arvatud muidugi David Isaki. lisaks Euroopa Liit nõuab, et kogu teave, mis puudutab nende vangide asukohta, tehakse avalikuks ja et neil on ligipääs oma perekonnaliikmetele ja advokaatidele, äh, kas või juba humanitaarsetel põhjustel. samal ajal Euroopa Liit jätkab usuvabaduse edendamist, see õigus peaks kehtima kõigile ja kõikjal, sõltumatult see peaks olema üld, üleüldisuse, võrdsuse ja disk-, mittediskrimineerimise põhimõtetele vastav. suur tänu, volinik. meile on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu on käesoleval lõppenud ja hääletamine toimub täna pärastlõunal. nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. kas on äh, protseduuriline küsimus, proua Veržia? jah, proua president ma tahaksin voliniku tähelepanu juhtida sellele, et paljud rääkisid Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest ja me ei saanud ühtegi vastust selle kohta. väga kahju. Eine... härra volinik, kas teil on äh, vastust äh, finantseerimise küsimusele, millele proua Veržia veel kord tähelepanu juhtis? niisiis, mis puudutab finantsküsimust, siis äh, ma saan aru teiepoolsest nõudmisest, aga mul on raske otsekohe vastata. ma soovin seda teha hiljem kirjalikult. tänan ja jääme seda vastust ootama. järgmine päevakorrapunkt.